Äh, tegemist on äh, härra Puskoe raportiga ja kõigepealt äh, saab sõna härra raportöör Kristjan Silvio Pusoi. lugupeetud daamid ja härrad, palun olge nii kenad ja lahkuge saalist võimalikult vaikselt, sellepärast et siis on võimalik tagada ka see, et kõigil oleks võimalik kuulda ka seda, mida kolleeg kohe rääkima hakkab, aitäh! suur tänu, härra president! lubage mul kõigepealt tänu avaldada kolleegidele, variraportööridele tehtud töö eest ja ma tahaksin tänada ka Euroopa Komisjoni ja nõukogu koostöövalmiduse eest. ilma nendepoolse toetuse ja tööta ei oleks me saanud juunis jõuda kokkuleppele, seda veel Läti eesistumise ajal, kus siis Euroopa Liidu alusmäärus viiakse kooskõla, kooskõlla Maailma Kaubandusorganisatsiooni otsustega. kahe tuhande üheksandal aastal meie alusmääruses otsustas Euroopa Liit äh, võtta vastu täieliku äh, hülgetoodetega kauplemise keelu. sellel on kaks ähm, erandit äh, ehk niinimetatud põlisrahvaste erand ja siis töötajad, mille eesmärgiks on lihtsalt ähm, tagada säästva majandamine elusressursside puhul. selle määruse eesmärgiks on tagada see, et tooted, mis on pärit hülgedest, kes on kaubanduslikul eesmärgil kütitud, ei jõuaks enam Euroopa Liidu turule. see määrus ja selle rakendusakt Äh, seati Maailma Kaubandusorganisatsioonis WTO küsimärgi alla Kanada ja Norra poolt äh, lõplikud otsused WTO paneelid ja WTO apellatsiooniorganist võeti vastu kaheksateistkümnendal juunil kaks tuhat neliteist, kus äh, oldi vastu siis ühele erandile, nimelt siis MRM erandile. Kanada ja Euroopa Liit leppisid kokku, et kuusteist kuud oleks siis mõistlik aeg nende soovituste ja otsuste täitmiseks, mis on esitatud, see aeg saab nüüd ümber kaheksateistkümnendal oktoobril kaks tuhat viisteist. Euroopa Komisjon võttis vastu oma ettepaneku, millega muudetakse siis vastavalt praegust määrust, tegi seda alles kuuendal veebruaril kaks tuhat viisteist, millega viidi siis meie seadusandlus kooskõlla WTO otsustega ja millega siis jäeti Äh, paika põlisrahvaste erand, aga mitte MRM erand. ma saan aru, et mitte kõik liikmesriigid ei ole nõus sellega, et MRM erand on nüüd tühistatud. on mul siiski väga hea meel selle üle, et praegune kokkulepe vastab WTO otsustele mis nüüd puudutab äh, põlisrahvaste erandit konsolideeritud tekstis, siin luuakse nüüd uued kriteeriumid, mille kohaselt äh, hülgetooted, mis on põlisrahvaste ja inuiitide poolt ähm, Äh, turule toodud, peavad tagama nii äh, toiduainetega varustatuse kui ka sissetuleku äh, nendele kogukondadele. eriti viidatakse innuiitide enesekehtestamise õigusele ja teistele põlisrahvaste taolisele õigusele. see ettepanek on nüüd muudetud selleks, et tagada see, et hülgejaht on lahutamatu, lahe, lahe, on osa inuitide kultuurist ja identiteedist, see annab neile toitu ja sissetuleku nende peredele ja väikestele kogukondadega, sellega säilitatakse, säilitatakse nende kogukonnad ja nende kultuuriline pärand. ma olen teinud ettepaneku uue lõike vastuvõtmiseks nimelt 5a, selleks et Euroopa kodanikud oleks piisavalt teavitatud hülgetoodete kohta, mis on toodud Euroopa Liidu turule, mis pärinevad siis inuiitidelt või teistelt põlisrahvastelt ja on oluline siis see, et pannakse neile märk, et tegemist on legaalselt saadud toodetega. ja mis on veel oluline, artikkel seitse aruandluse kohta praegu kokku lepitud tekst näeb ette, et komisjon annab kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta lõpuks ülevaate uute reeglite rakendamisest, kus püüa, pööratakse siis eriti tähelepanu nende reeglite mõjule inuiitidele. ootan komisjoni ja kolleegide seisukohti, suur tänu. okei okay volinik Velja, teil on sõna, palun. suur aitäh, suur aitäh teile, proua president, lugupeetud parlamendisaadikud, kõigepealt sooviksin tänada ja õnnitleda raportööri härra Bushoid ning sama ütlen ka tema kolleegidele, no nad on teinud tööd komisjoni ettepaneku kallal väga kiiresti, muutmaks hülgemäärust. muudatus on vajalik, kuna eelmise aasta juunikuus võttis Maailma Kaubandusorganisatsioon vastu omapoolse otsuse, öeldes, et Euroopa Liidu erandid, põlisrahvaste erand ning ühtlasi mereressursse säästev erand on diskrimineerivad. meie usume, et konstruktiivne koostöö erinevate institutsioonide vahel võimaldas meil jõuda positiivse tulemuseni. tänu sellele tööle on võimalik Euroopa Liidul täita nüüd oma rahvusvahelised kohustused, mis tulenevad ka Maailma Kaubandusorganisatsiooni liikmesusest ja ühtlasi suudame seda teha väga kiiresti kaheksateistkümnendal oktoobril kukub tähtaeg. tegemist on väga olulise sammuga tagamaks Euroopa Liidu usaldusväärsus. Euroopa Liit kas-, on üks peamine organisatsioon, kes kasutab ähm, Maailma Kaubandusorganisatsiooni apellatsioonikogu nii et väga positiivne on see, et nüüd on Euroopa Liidu reeglid vastavuses Kaubandusorganisatsiooni reeglitega, tegemist on paljudele väga poliitiliselt tundliku teemaga ning me oleme rahul sellega, et oleme jõudnud poliitiliselt tasakaalustatud lahenduseni. terve selle protsessi käigus on komisjon pidanud nõu kõigi erinevate sidusrühmadega ning ka nende liikmesriikidega, keda see ettepanek eriliselt puudutab meie arvates on dialoog olnud konstruktiivne ning seda on näha ka protsessi tulemustes. lõpptulemuseks jääb kehtima põlisrahvaste erand ning eemaldatud on kõik puudused, mille tõi välja Kaubandusorganisatsioon ning seega on siit kustutatud mereressursse säästev erand. Lähemine on nüüd täielikult tasakaalus ühelt poolt on võimalik Euroopa Liidul täita oma rahvusvahelisi kaubandusalaseid kohustusi ning teiselt poolt on lahendatud täiesti õigustatud inuitide kogukonna mured. Euroopa Parlamendi spetsiifiliste soovidega on samuti kompromiss tekstis arvestatud, näiteks see, et komisjon peab regulaarselt andma määruse elurakendamisele hinnangu ning teavitama avalikkust äh, keelust ning ühtlasi ka sellega kaasnevatest eranditest. komisjon on väga selgelt öelnud, et meie täielikult toetame selle protsessi tulemusi, vähemasti sisuliselt menetluslikust küljest on siia viidud sisse mõningad muudatused läbirääkimiste protsessis ja see tähendab, et me peame tegema kaks erinevat avaldust horisontaalsete ning institutsionaalsete küsimuste Äh, kohta ning need oleme me esitanud ka parlamendile, et see, need läheksid protokolli. komitoloogia menetlust puudutab üks nendest arvamustest, muuhulgas ka muid tehnilisi küsimusi, aitäh. seuraavana edustaja Pent. järgmisena saab sõna Inta komisjoni nimel härra Bentsen forordningen fra to tusind og ni gjorde det ulovligt at sælge suur aitäh, kahe tuhande üheksandast aastast on olnud Euroopa Liidu sees hülgetoodete müümine ebaseaduslik inuitide kogukonna ning põlisrahvastele eh, on osutunud see aga täiesti katastroofiliseks nii et äh, erand peaks see nii ehk naa olema ning sellel kõigel ei tohiks mingisugust mõju olla inuitide kogukonnale. komisjon ei viinud läbi mõjuanalüüsi, kuid ta soovib nüüd seda teksti rangemaks teha, tuginedes andmetel, mis on ju ometigi näidanud, et kahe tuhande üheksandal aastal heaks kiidetud määrus on inuitidele väga kahjulik olnud. hävitatud on äh, nende kaubanduslikud võimalused, neil on kolm tuhat viissada hülgenahka endiselt veel äh, ladudes ja ometigi ei saa nad neid müüa. nii et Põhja-Gröönimaad on see kõik mõjutanud väga negatiivselt ja suur aitäh härra Bushoile, et te olete pidanud läbirääkimisi selle nimel, et meil oleks parem õigusakt, komisjoni kohta sama aga väita ei saa komisjon ei ole midagi muutnud nendes küsimustes, mis olid problemaatilised juba selle eelmise määruse ajal. järgmisena härra Wojciechowski. suur tänu, proua president. põllumajanduskomisjon toetab täielikult käesolevat raportit. me soovime loomulikult piiranguid hülgetoodete turustamisele. ma tuletan meelde, mida ütles Gandhi, tema ju ütles, et ühiskonna arengutaset saab mõõta vastavalt sellele, kuidas konkreetses ühiskonnas koheldakse loomi. loomulikult ei mõtle me siin ainult mitte loomade heaolule, vaid üleüldse laiemalt inimeste inimlikkusele ja inimlikkuse tasemele siin kahekümne esimesel sajandil, kahe tuhande viieteistkümnendal aastal. nii et loomulikult on seega piiranguid vaja, kuid loomulikult ei tohi unustada põlisrahvaid, eriti inuite. ja just nimelt selline ongi käesoleva määruse eesmärk ja seega ma seda teksti toetan, tänan. ja Andreas Andreas Schwab, palun. suur aitäh, lugupeetud president, austatud kolleegid ja loomulikult mina ka soovin kolleegi Kristjan Puzoid äh, tehtud töö eest äh, tänada ja ma arvan, et ei ole kahtlustki, et Euroopa Liit äh, ja Euroopa siseturg Mm, peab alluma WTO ähm, ettekirjutustele ja seetõttu ma olen väga tänulik ka selle üle, et äh, see töö on toimunud väga kiiresti siseturukomisjonis, kuid sellegipoolest ma tahaksin äh, esitada küsimuse, kuidas me äh, tulevikus ühest küljest loomade kaitset ja teisest küljest muid majanduslikke ja muid aspekte kooskõlla saame tuua ja äh, me peame äh, vaatama, et tasakaal oleks tagatud, aga samal ajal me peame äh, vaatama ka seda, et äh, kasutada olevad seadusandlikud võimalused WTO kontekstis oleksid ka püsivad ja et neid saaks kasutada. me peame vaatama ja volinik peab vaatama, milline selle protsessi tulemus lõppude lõpuks on, igatahes Euroopa Parlamendis on see protsess edukalt lõpuni jõudnud, aitäh! suur tänu, järgmisena kolleeg Schaldemose. proua president, lugupeetud kolleegid, me hääletame nüüd lõpliku ettepaneku üle, mis puudutab Euroopa Liidus hülgetoodete keelamist tulenevalt Maailma Kaubandusorganisatsiooni otsusest sotsiaaldemokraadid toetavad seda ettepanekut, meie arvates on see väga hea, siin on tagatud tasakaal kolme eri aspekti vahel. loomulikult me järgime Maailma Kaubandusorganisatsiooni otsuseid ning peame kinni Euroopa Liidu rahvusvahelistest kohustustest ning hülgetoodete keeld jääb kehtima kuid samal ajal näitame üles toetust põlisrahvastele ja inuiitidele, võimaldame neil jätkuvalt turustada äh, hülgenahku Euroopa Liidus. nii et see tulemus on tõesti väga hea ning ühtlasi on ka väga hea, et meil on kohustus informeerida avalikkust sellest, et inuitide toodetud hülgetooted on Euroopa Liidu turul täiesti seaduslikud ma tahaksin eh, tänada härra raportööri, härra Boucher, Bouchoid väga konstruktiivse koostöö eest, tänu eh, millele ongi need tulemused olnud nii positiivsed. suur tänu, järgmisena kolleeg Dalton, palun. suur tänu, proua president konservatiivide jaoks on siin kõige olulisem aspekt just nimelt Maailma Kaubandusorganisatsiooni otsus ja seega me saame toetada seda, et mereressursse säästev erand kustutatakse ning ühtlasi toetame ka sõnastuse muutmist põlisrahvaste erandis, nii et nad mitte ei saaks ähm, importida Euroopa Liidu äh, inuitide poolt äh, impo-, äh, kütitud hülgeid, vaid et nad saaksid lisaks ka elada ikkagi nende toodete müükidest, nii et endiselt on säilitatud ka Euroopa Liidu kohustus kaitsta loomade heaolu ja see on jällegi meie fraktsiooni jaoks väga oluline. ja meie soovime paremat õigusloomet ning sellest vaatenurgast on väga tähtis see, et on selged nõuded komisjonil äh, viia läbi mõjuanalüüs arvestades nüüd neid äh, muudatusi võrreldes varasema õigusaktiga, nii et siis me saame parema õigusloome suunas edasi liikuda, nii et äh, meie oma fraktsioonis toetame komisjoni ettepanekut ja meie arvates on see hea samm tuleviku suunas edasi. kiitoksia, edust-. suur tänu. Kaja Kallas järgmisena, palun. suur tänu, proua president. see seadusandlik äh, raport tahab äh, kohaldada selle, mis on praegu Euroopa Liidus seadusandlikult võimalike WTO otsustega, aga see, mis esialgu tundub ohutu, võib muutuda keeruliseks, kui mängu tulevad äh, traditsioonid Euroopas. see MRM äh, erand, mis vastas tegelikult WTO otsusele, ei puudutanud tegelikult äh, keelu tühistamist. aga keeld jääb paika ja mina muidugi toetan seda tegelikkus on aga see, et Põhjala ja Balti riikides annaks, antakse ka täna välja litsents hülgepüügiks. see on ka traditsiooniline püük, Eestis näiteks on viiskümmend litsentsi välja antud hülgepüügiks ja see nume ilmse-, number ilmselt ei kasva inimesed lihtsalt eiravad seda keeldu, kui äh, keelatakse üleliia. ma ei räägi siin äh, loomade heaolust, vaid äh, ressursside jätkusuutlikust kasutamisest. loodetavasti komisjon vaatab praegust ähm, olukorda ja mõtleb sellele, kuidas oleks võimalik keelust kinni hoida ja samas traditsioone alal hoida Äh, varimajanduse loomine lihtsalt selle keeluga seoses ei ole hea lahendus. kolleeg Haasenkamp järgmisena. tänu. suur aitäh, tegemist on tõesti ajaloolise hetkega. lõppude lõpuks on nüüd ka loomade huvid oluliseks saanud ja mitte, ja me ei tohi eelistada lühiajalisi kaubandushuve loomade heaolule ja WTO on nüüd vastu, vastu otsuse ja ma pean äh, ausalt ütlema, et äh, kui on teatud toode, mida tuleks äh, keelustada, siis selleks on just hülgenahk. igal aastal tapetakse väga verisel viisil sadu tuhandeid hülgeid, mõnikord on tegemist lausa hülgepoegadega, kolme kuu vanuste hülgepoegadega ja selle kõige taustal hoolitakse ainult kasumist, mida on võimalik saada hülge ähm, kasuga müügist ja tegemist on äh, nii-öelda moetootega ja äh, aastal kahe tuhande üheksandal aastal äh, piiras siis Euroopa Liit nende toodete sissetoomist, aga jäeti paika kaks erandit äh, toona ja üks neist jääb kahjuks endiselt püsima, ehk siis põlisrahvaste erand jääb pühima, püsima, kuid kui me tahame säilitada mm, põlisrahvaste kultuuri mm, siis me tegelikult ei tohi lubada seda, et inuidid mm, kasumit teeniksid. mina leian, et toetused tuleks kaotada, aitäh suur tänu, härra Šoltes, palun uh,. suur aitäh, lugupeetud äh, president. kõigepealt tahaksin ma õnnitleda äh, raportööri ja tänada neid kolleege, kes on väga tõhusalt tööd teinud kompromisside leidmisel. see küsimus on ääretult olulise tähtsusega äh, ja äh, määrus, mis puudutab hülgetoodetega kauplemist, äh, on ka meie fraktsioonile ääretult olulise tähtsusega, äh, sest algusest peale on meie eesmärgiks olnud kaitsta loomi ja meie tegeleme selle eesmärgi nimel aktiivselt rohelised on võidelnud selle nimel, kuid WTO äh, otsusega on olnud teatud probleeme ja kaks teatud fraktsiooni on püüdnud äh, võimalikult palju erandeid sisse viia äh, ja kui see oleks õnneks läinud, oleks seda dokumenti lihtsalt väga palju lahjendatud ja siis me ei oleks suutnud saavutada oma lõppeesmärki, mis meil silme ees oli läbirääkimiste käigus. Need nii-öelda lahjendumispüüded et ei olnud edukad ja äh, juba IMCO komisjonis heideti äh, äh, need püüded kõrvale ja hiljem ähm, läbirääkimiste nõukoguga ähm, jäädi ka selle lahenduse juurde ja mereressursside säästev erand on alati olnud problemaatiline, mina olen alati pooldanud selle mm, E-, e eemaldamist ja komisjon peab mängima siin olulist rolli. siinkohal tuleb viia läbi selge hindamine, tuleb vaadata, kas reeglitest peetakse kinni või mitte ja kui reeglitest kinni ei peeta, tuleb kindlasti vastavalt ka tegutseda, aitäh. härra Šoltes, sinine kaart on teile esitatud proua Kumbula. olete valmis vastama kolleegi küsimusele? kui jah, siis palun, kolleeg, mikrofon, palun, mikrofon. paar kolleegi on siin viidanud juba loomakaitsele ja viimane kõneleja ka, aga mulle meeldiks see, et Euroopa Parlament räägiks väike rahv-, põlisrahvaste traditsioonidest. Läänemeres on väikeseid saari, kus on tuhandeaastased äh, traditsioonid juba hülgenaha kasutamise kohta ega siis äh, loomakaitse ei pea alati tähendama seda, et äh, oleks täiesti hülgepüük keelustatud. loomulikult või tuleb olla vastu hülgenahaga ka kaubitsemisele. ega öö, praegu lihtsalt on nii, et kui juba hüljes on maha lastud, siis keegi ei kasuta enam seda selle keelu pärast seda nahka ja kaob ära ka see elukutse. največji možen kompromiss, da se stori jaa, ma usun, et selle määrusega on saavutatud võimalikult hea kompromiss ja traditsioone austatakse austatakse ka traditsioonilist äh, jahipidamisviisi, mida inuiidid äh, ja teised äh, rahvastikurühmad mm, harrastavad selleks, et ennast ära elatada. näiteks ka vaalapüügiga tegeletakse mm, enese äraelatamise eesmärgil ja see tähendab seda, et inuidid võivad hülgeid küttida, äh, kuid äh, väga lahjendatud äh, definitsioonid võivad mõjuda kahjulikult ka hüljestele, aitäh. ja puhujalista on edu. järgmisena saab sõna kolleeg Paaka, palun. suur tänu, proua president kuigi ma hindan kõrgelt seadusandluse muutmist ja seda, et nüüd vastab see hüljemäärus veto reeglitele, ja kantakse hoolt hüljeste heaolu pärast, oleme siiski mures, millist mõju see hakkab omandama inuiitide kogukondadele, keda elu, kelle elu see hakkab oluliselt mõjutama. nimelt mõjuhinnangut ei ole tehtud ära enne homset hääletust. aastal kaks tuhat üheksa, kui eh, põlisrahvaste erand eh, paika pandi, oli parlamendi üks prioriteetidest see, et negatiivsed mõjud jäävad tulemata inuiitidele kes on aastasadu äh, olnud äh, sõltuvuses hüljejahist mm, äh, nii toidu kui ka sissetuleku mõttes. aga paljude jaoks parlamendis ei olnudki see lõpplahendus. Gröönimaal on statistika näidanud, et see keeld on toonud kaasa tohutud negatiivsed tagajärjed põlisrahvaste kogukondadele selleks, et tuleviku muudatused ei too kaasa veelgi olukorra halva, halvenemist, tuleb tagada seda, et innuitide sissetulek ähm, on äh, sama oluline kui hüljeste heaolu ja sellepärast on ülioluline, et äh, ei äh, ohverdataks siin ühte teisele. suur tänu, proua presi-, juhataja. suur tänu, järgmisena saab sõna Franz Obermeier suur aitäh, lugupeetud president. jätkusuutlik ja vastutustundlik käitumine seoses loodusressurssidega on olnud meie juhtnööriks, kuid eh, mis puudutab keeldu eh, hülgetoodete puhul, eh, siis me ei ole oma põhimõtteid järginud, näiteks Gröönimaa puhul on seda võimalik näha. sealsed põlisrahvad Äh, jahivad aastas umbes sada viitekümmet tuhandet äh, hüljest ähm, ja me äh, peame siin rääkima sellest, kuidas selle jaagi, kuidas selle jahi saaki võimalikult mõistlikult ära kasutada. ja kui Euroopa Liidus turgu ei ole nendele toodetele, siis põletatakse hülgenahkasid sadade kaupa ja see lugupeetud president ei vasta mõistlikule käitumisele, kui me räägime loodusressursside mõistlikust kasutamisest me peame äh, ka Läänemere olukorda täpsemalt vaatama siinkohal Eh, selleks, et erandeid eh, teatud piirides ikkagi hoida. Eh, Greenpeace'i kõneisik Jon Pulkvat on öelnud, et me peame tegema tarbijatele selgeks Euroopas, milline on vahe kommertstasandi jaht ja ehm, põlisrahvaste poolt läbi viidud jahipidamine, aitäh! järgmisena härra Pospišil, palun. suur tänu proua juhataja, ma tahaksin äh, alustuseks äh, tänu avaldada meie raportöörile, leitud kompromiss on hea. ma arvan, et äh, see, et keelustatakse hülgetoodetega kauplemine, on hea otsus ja vähendab loomade kannatusi, aga teisalt on üks erand jäänud siiski veel jõusse ma räägiksin filosoofia võtmes, kui seadusesse tehakse erand, siis hakataksegi seda erinevalt tõlgendama. ma pelgan veidi natukene seda põlisrahvaste erandit. see erand on väga keeruline, keerukas ja sellel on väga palju lisareegleid ja väga raske on hakata kontrollima seda, kas erandist et äh, kasutatakse nii, nagu esialgu ette oli nähtud. ette on nähtud, et see on erand, mis pannakse hülgenaha mittekaubanduslikel eesmärkidel kasutamisele ja et äh, loomajaht peaks olema tehtud inimlikul viisil, see on asi, millest peaks siis komisjon lähtuma ja me peaksime hoolt kandma selle eest, et leitakse tasakaal loomade heaolu argumentide ja põlisrahvaste äh, argumentide vahel. ma loodan, et komisjon ei pea seda asja lõpetatuks lihtsalt äh, selle erandiga. suur tänu, teile on esitatud äh, sinine kaart, härra Pospišil, äh, härra Obermeier on tõstnud sinise kaardi, kas te olete valmis vastama sellele? palun. suur aitäh ma sain eelkõnelejast aru, et äh, ta on mures siinkohal, äh, et Euroopasse tuleb midagi sisse, mida me ei taha, aga ühest küljest äh, kuidas ta arvab, et kuidas põlisrahvaste elatusallikat oleks võimalik säilitada äh, Ähm, äh, hülgeküttimine teenib seda eesmärki ja teiseks ma tahaksin teada, kas äh, tariebett on äh, mõistlik ja hea, et need hülgenahad, mida ei saa eksportida ja müüa, põletatakse lihtsalt ära või visatakse minema, kas see on mõistlik? suur aitäh teile küsimuse eest, lugupeetud kolleeg. me ei võitle siin mitte üksteise vastu. mina juristina lihtsalt väidan, et see erand on sõnastatud harukordselt keerukalt ning komisjoni ülesandeks on ju ikkagi ka kontrollida, kas sellest kinni peetakse mina poliitikuna loomulikult ütlen, et inuiididel peab olema õigus hülgeid küttida, sellepärast et nad traditsiooniliselt on sellest allikast elatunud, aga komisjon peab väga täpselt silma peal hoidma selle erandi järgimise kõikidel aspektidel. suur tänu, Evelyn Keppard, palun. suur aitäh, lugupeetud president, mina usun, et aastal kaks tuhat üheksa ähm, panime paika üleüldise keelu äh, hülgetoodetega kauplemisele ja see on olnud hea asi aga äh, täiesti äh, õigustatult äh, võtsime vastu ka põlisrahvaste erandi, sest me teame vägagi hästi, et hülgeküttimine on nende elatusallikaks. ilma võimaluseta hülgeid küttida ja tooteid müüa ei suuda nad elus püsida ja seetõttu ei saa me siinkohal lihtsalt öelda, et äh, me ei saa seda erandit lubada või et see on liiga keeruline või et äh, seda on liiga keeruline kontrollida. ei, me peame austama seda, et äh, neil inimestel on vaja elatusallikat ja siinkohal me ütlesime, et jah, me peame seda tagama. teine erand oli keerulisem erand, sest mereressursside säästmine, mida selle all mõeldakse, mis selle taga kõik võib peituda. mina arvan, et on hea see, et me selle erandi täielikult nüüd välja jätsime, sellepärast et äh, sellega me tegime head äh, ja äh, me saame seetõttu homme kompromissi poolt hääletada, sellepärast et rõhuasetused on seal õiged ja me oleme ka arvestanud sellega, et tulevikus kontrollitakse seda, äh, kuidas see kõik äh, väljendub äh, ja kuidas see kõik mõjutab põlisrahvaid, sellepärast et me ei taha nende elatusallikaid ju kaotada, aitäh. järgmisena kolleeg Federle. suur tänu jah, väga tore, et teie just juhatate meie tänast täiskogu. ma tahaksin samuti rääkida Kaubandusorganisatsiooni otsusest, mille eesmärgiks on ju tagada loomade heaolu. me võiksime tegelikult sellest lähtuda ka siis, kui me käsitleme teisi küsimusi. meil on nüüd erand, mis võimaldab inuitidel jätkata oma aastatuhande pikkust kultuuri ja traditsioone ja tegemist ei ole mitte ainult traditsioonidega, vaid ikkagi ka äraelamise küsimusega. nüüd Rootsis on aga väga selgelt reguleeritud äh, hülgete küttimine, nüüd aga öeldakse, et kohalduvad need või teised sätted selleks, et muuhulgas kaitsta ka äh, kalavarusid, nüüd tuleb vabaneda üleliigsetest hülgetoodetest, äh, reguleerida tuleb siin hülged kaitsmist, jah, seda küll, aga tuleb ikkagi ettevaatlikuks jääda nende tagajärgede osas. suur tänu. järgmisena palun härra Fjellner. suur tänu, proua president hülgetoodetega kauplemise keelamine on siin meie soov ja uskumatu, muudkui soovitakse kõike siin ära keelata tegelikult ju kütitakse hülgeid järjest rohkem ka nende käesolevate erandite raames. ja tegelikult ähm, hülgete arvukus järjest kasvab ja selles, sellises olukorras peab ju saama ka reageerida. nüüd olukord on suhteliselt segane, suhteliselt segane on see, mida siia üritatakse ka määrusesse kirja panna tegelikult on siin ju tekitatud probleeme ka kaubandusorganisatsiooniga, kuigi siin oli hoopis paremaid lahendusi. mina tahaksin mainida kolme võimalust, mis oleks olnud hoopis paremad kui need, mis lõppkokkuvõttes valiti. oleks võinud näiteks ära keelata sellised küttimisviisid, mis ei ole äh, eetiliselt õiged ja oleks võinud reguleerida küttimise võimalust kaubanduslikust vaatenurgast. nüüd aga teha, tehakse siin midagi täiesti suvalist. kõigepealt keelatakse hülgete küttimine, siis edasi oleme sunnitud tagasi heitma kalu, juba püütud kalu merre. nii et tegelikult tuleb kõik absoluutselt nullist peale ümber teha. suur tänu, härra Nilsson järgmisena herr talman! hållbar förvaltning av marina resurser suur aitäh! mereressursside säästev haldamine on loomulikult väga tähtis ja mitte ainult läänemeres. see on üleüldse väga oluline teema, meil on siin mereressursse säästev erand, erand nüüd aga kaob ja see on tegelikult vägagi negatiivne, me näeme, et arvukus ju tegelikult kasvab Läänemeres, loomulikult tuleb hülgeid kaitsta, kuid samas tagada ka ähm, tasakaalu Läänemeres. nii et siin on üks oluline probleem, mida komisjon aga ei maini, nimelt see erandi ärakaotamine. väga raske on üleüldsegi veenda inimesi küt-, küttima hülgeid, sest et sellega järg-, sellele järgneb tohutu kontroll, väga raske on üldsegi leida selliseid äh, jahimehi, kes tegeleksid jahiga tõsiselt, kellele üldse need load anda. ja siin on ka mõned kaubanduslikud tehingud, mis võivad osutuda problemaatiliseks lõppkokkuvõttes ei olegi meil piisavalt selliseid jahimehi, kes kütiksid äh, piisaval hulgal hülgeid. nüüd loomulikult on siin ka teised äh, võimalused, aga äh, need on juba keerulisemad, nii et me peame mõtlema Läänemerele, peame mõtlema Läänemere faunale, elusloomadele ning mõtlema ka oma tegude tagajärgedele, nii et lõppkokkuvõttes see valitud lahendus on väga kehv kiitoksia ja täällä on. suur tänu. kuus kolleegi on soovinud sõna võtta vaba mikrofoni all ja kuivõrd täna aega meil on, kõik ka sõna saavad. kõigepealt äh, kolleeg äh, Fritšulina, palun. Uh, suur aitäh teile, proua president, arvestades äh, Maailma Kaubandusorganisatsiooni apellatsioonikogu lõppotsustega kaheksateistkümnendast juunist kaks tuhat neliteist eh, erandite kohta diskrimineerimise teemadel ei jäänud meil muud üle, kui muuta hülgetooteid hetkel käsitlevat määrust selleks, et Euroopa Liidu õigusakt vastaks kaubandusorganisatsiooni reeglitele. tegelikult ei äh, oli meie määruse eesmärk ikkagi tagada loomade heaolu ning kuna need osad sätted olid ebaselged, siis võis tegelikult hülgete küttimine ikkagi võimalik olla ka kaubanduslikel eesmärkidel ja seega ma olen täiesti nõus sellega, et siin on selge seos erandite ning loomade heaolu vahel ning meil oleks vaja mehhanismi, mis võimaldaks kõiki tekkivaid probleeme vältida. seuraavana Maris Nordis. Äh, kolleeg Nootis järgmisena. proua president, Euroopa Liidu prioriteediks peab olema väljasuremisohus liikide kaitsmine ja see käib nii vaalade kui ka hüljeste kohta hülgetoodetega kauplemine ongi viinud hülged väljasuremise äärele ja seega tuleb hülge jah, täielikult keelata, vaid Gröönimaal inuitide puhul võime me kaaluda erandi võimalikkust, kuid tegemist peab olema traditsioonilise jahiga, mille eesmärgiks on inuitide äh, äraelamine ning ei tohi lubada kaubanduslikul eesmärgil jahti ning ei tohi kuidagi ka ebainimlikult kohelda jahiloomi. meie eesmärgiks peab olema endiselt hülgete kaitsmine üle terve maailma, samal ajal peame võimaldama inuitidel ka ellu jääda, sest et nende jaoks on tegemist eh, tõesti elu ja surma küsimusega, ma räägin siin ikkagi Lääne-Gröönimaal elavatest inuitidest. olge hüve. härra Jakovtšitš järgmisena. suur aitäh proua president. minu arvates peab väga selgelt eristama traditsioonilist inuitide hülgejahti ja ka teiste põlisrahvaste traditsioonilist hülgejahti kontrollimatust jahist või isegi sellisest tohutust massiivsest küttimisest, mis on viinud näiteks kütitud hülgede suuremahulisele põletamisele. mina tahaksin siin mainida aga ka teist probleemi, mida siin mainitud ei ole. mina olen Horvaatiast ning Lääne-Balkanil on meil samuti omad probleemid. näiteks äh, karud, rebased, samuti ilvesed ja teised kaslased on samuti täiesti kontrollimatu jahi ohvriks sattunud. ja sitten edasi härra Santos, kolleeg Santos, palun. É necessário enfatizar que os cidadãos portugueses, na sua maioria. Portugali kodanikud ei ole nõus julma jahiga. eurooplased on enamasti ju tolerantsed ning austavad aga teiste kultuuride erinevusi ning on ju selliseid rahvaid, kes traditsiooniliselt hülgeid kütivad täiesti säästval viisil ning loomulikult peab olema eurooplastel võimalik valida just nimelt need tooted, mis äh, on kõige paremad just nimelt nende elukeskkonnas, nii et me peame eristama siin suuremahulist jahti. Euroopa kodanikud oskavad ka ise seda eristada traditsioonilisest jahist ning samuti on suutnud seda teha nii Euroopa Parlament kui ka komisjon, aitäh. There is a blue card from härra Federle on teile esitanud sinise kaardi, kas olete äh, härra Santos valmis vastama? okei okay.. palun. <clears throat> suur tänu. loomulikult äh, siin on tõesti võetud endale kohustus toetada inuite, aga tegelikult Põhjariikides, Norras, Soomes, Rootsis on tõeline jahitraditsioon seal on lihtsalt väga spetsiifilised elutingimused, äh, jäätunud meri ja nii edasi. me näeme, kuidas, äh, mida me siis peame ütlema nendele kaluritele, kellel ei olegi võimalik enam kala püüda või äh, mida me peame ütlema neile, kes ei saa enam hülgeid küttida. mis, härra Santos? härra Santos, palun mikrofon. Äh. mikrofon, palun. suur tänu. minu arvates metsloomade jaht peab olema ikkagi põlisrahvastele võimalik tingimusel, et nad on seda konkreetset ressurssi alati kasutanud ja et neil ei ole seda võimalik asendada millegi muuga loomulikult äh, me peame arvestama geograafiliste tingimustega, ajalooga ning äh, sellele vastavalt ka käituma. And now Mr. härra Temesmaaker nüüd palun. Ja, het uh, Europese eh, verbod op commerciële zeehondenproducten kent een bewogen geschiedenis. Hülgetoodete eh, tootete turustamisel on pika ajalugu Euroopa Liidus. miljoneid on neid kodanikke, kes nõuavad meilt seda, et üleüldsegi me ei lubaks loomade jahti ja Kanadasse tänu sellele on elu päästetud nii miljonitel hülgetel. nüüd, kas Euroopa Liidu reeglid vastavad Maailma Kaubandusorganisatsiooni reeglitele? mina seda usun, peame kinni Kaubandusorganisatsiooni reeglitest, ühtlasi ka loomade heaolust ning meie oleme täielikult rahul selle ettepanekuga ja homme seda ka toetame. kolleeg Kumbula, palun suur aitäh komisjonile tutvustamast seda küsimust, nüüd alati on võimalik rääkida loomade heaolust, me samal ajal mõida-, mõistame aga ka kaubandusorganisatsiooni ettepanekut, Hollandi saarel näiteks elab ju inimesi, kes tegelikult elatuvadki hülgejahist ning Vesterbotenisse samuti äh, tegelikult on Soomes vaid üksainus kool, kus õpetatakse eh, hülgetooteid tootma. nüüd inuitidest, me ei oska ju midagi öelda seda, selle kohta, mis inuitidest edaspidi saab. nüüd, mis siis saab edasi, kas näiteks luua mingisugused muuseumid või mingisugused muud võimalused, mis äh, võimaldaksid inuitidel näidata, et nende traditsioonid on tõesti aastatuhandete pikkused ja on alati olemas olnud. volinik Vella nüüd palun. suur tänu, suur tänu, proua juhataja ja suur tänu kõikidele teile, kes te osalesite selles arutel-, arutelus. ja lubage tänada veel teid selle eest, et olete nii konstruktiivselt osalenud sellel arutelul vaatamata sellele, et teema on delikaatne ja äh, te olete ka oma sõnavõttudes äh, sellele viidanud. nüüd äh, uuendatud seadusandlus tahab tagada selle, et põlisrahvaste majanduslikud, nendele esitatud majanduslikud mõjud ei ole väga suured tegemist on äh, põlisrahvastega, kelle jaoks hülge jahti, jaht on olnud äh, lahutamatu osa nendest traditsioonist äh, ja väga paljud kõnelejad on ka sellele viidanud, lisaks sellele on nendele sissetuleku allikaks jah, mereressursse säästev erand ei ole tegelikult osa sellest tulemusest, sest et see läheb vastu WTO reeglitega, aga siiski ma kinnitan teile, et me oleme detailselt üle vaadanud kõik esitatud ettepanekud, kuid pole leidnud mingisugust võimalust, kuidas seda erandit säilitada, ilma et sellega tuleksid meile kaela WTO trahvid muudetud seadusandlus annab võimaluse Euroopa Liidule lähtuda WTO otsusest ja äh, rakendada siis mittediskrimineerset mis diskrimineerivat äh, seadusandlikku raamistikku, ilma et äh, üldsus oleks sellele vastu, nii et suur tänu, et te toetate seda ettepanekut, aitäh! ja suur tänu ja nüüd annaksin ma siis sõna meie raportöörile, härra Bussole lõppsõnaks. suur tänu, proua juhataja, suur tänu, kallid kolleegid, suur tänu, volinik Vella, teile tehtud märkuste eest ja heade sõnade eest. ma saan aru, et äh, mõnedele Balti ja Põhjala riikidele ei ole see tulemus vastuvõetav, aga tegelikult äh, see ettepanek tuleks võtta vastu sellepärast, et äh, me oleme võtnud vastu uued äh, kriteeriumid põlisrahvaste erandi osas ja äh, lõike seitse osas, mis puudutab aruandlust, ma olen härra Bensoniga täiesti nõus ja olen veendunud, et pärast Gröönimaa ja Taani parlamendi seisukohtade ärakuulmist, põlisrahvastega kohtumist ja komisjoni ametikondadega kohtumist, et inuiitide ja teiste põlisrahvaste poolne küttimine ei ole ohuks üljestele arvukusele. inuidid äh, kütivad hülgeid äh, sellepärast, et see on nende kogukondadele ja nende peredele sissetuleku allikaks. Nende eluviis on äärmiselt äh, tagasihoidlik, nad on niimoodi teinud aastasadu, see on osa nende kultuurist ja nendel on väga suur austus loomade vastu. kolleegid, juba on paigas äh, Eh, graafik eh, ja kalender nende otsuste vastuvõtmiseks, eh, see graafik on tihe, me peame komisjonile andma piisavalt aega, aga oktoobris kukkuva tähtaja eel ettevalmistustööks suur tänu teile koostöövalmiduse eest ja ootan siis homset hääletust. proua juhataja ütleb, et hääled, see arutelu on lõpp-.